olge head, võtke istet. jätkame istungiga. eilse istungi protokoll on kättesaadav, kas on vastuväiteid sellele? Äh, ei tundu olevat, äh, siis on see heaks kiidetud sellisel kujul. nüüd jõuame